head kolleegid, palun võtke oma kohad sisse ja tervitan teid sellel varajasel hommikutunnil meie viimaseks äh, kohtumiseks ühiskomisjoni raames äh, ehk siis majandus-, rahanduskomisjoni ja eelarvekomisjoni ühiskoosolekul selleks, et käsitleda Euroopa strateegiliste investeeringute fondi pikendamist ja kõigepealt tahaksin kinnitada, et äh, päevakord on kinnitatud ja lisaks sellele, kas äh, kiidame heaks ka protokolli, mis toimus viieteistkümnendal mail kaks tuhat seitseteist. see protokoll on seega kinnitatud. kahekümne kuuendal oktoobril eelarve ja majandus-rahanduskomisjoni Äh, esindajad jõudsid koos Eesti eesistujaga äh, kokkuleppele selleks, et äh, pikendada EFSit. nõukogu andis komis-, parlamendile kaheksandal novembril teada kirjaga, et Koreper kinnitas seda poliitilist kokkulepet. tuletaksin teile meelde, et vastav raport ja läbirääkimiste mandaat nõukoguga võeti ühiskomisjonis eelarve ja majandus-rahanduskomisjoni pealt vastu viieteistkümnendal mail Koreperi kiri ja konsolideeritud tekst EFSI määruse täiendatud versiooni kohta äh, saadeti välja üheksandal novembril liikmetele selleks, et seda läbi vaadata täna lähtudes reeglist kuuskümmend üheksa F neli läheme nüüd hääletuse juurde, mis puudutab seda kokkulepet, aga üks oluline täpsustus siinkohal veel ja selle tutvustamiseks annaksin ma sõna Roberto Gualtierile. suur tänu, Jean pean tegema järgmise teadaande, tegemist on äh, eksitusega artiklis üheksa lõige kaks äh, all paragrahv alalõige üks A uus mis puudutab ähm, kokkulepet äh, Korrapere kirjaga seoses, me oleme saanud kirjaliku kinnituse eesistujalt, et see viga parandatakse äh, seadusliku läbivaatamise käigus äh, enne hääletust täiskogul nagu tavapäraselt ja lause on järgmine. In the demand driven nature of the EFSI, the EIB shall target at least forty percent of the EFSI financing under the infrastructure innovation window supports project components that contribute to climate action in line with COP21 commitments. niisiis, tegemist on tehnilise korrigeerimisega ja ma arvan, et äh, me kõik võime tunda uhkust ja olla rahul läbirääkimiste tulemuste osas, tegemist on suurepärase sammuga edasi koostööga meie komisjonide vahel, raportööride vahel, variraportööridega ja suur hulk äh, fraktsioone panustas oluliselt selleks, et teksti täpsustada ja nüüd tahaksin anda sõna kahele raportöörile selleks, et lühidalt äh, kommenteerida seda. Jean-Fernand, palun. Euh, aitäh, ma tänan teid sooviksin tänada äh, kahe komisjoni juhatust, kaasraportööri Uudo Pulmanit, ma arvan, et me tegime suurepärast tööd ning eesmärgid, mis alguses meil olid paigas, lõppude lõpuks nendeni ka jõudsime ja loomulikult sooviksin tänada kõiki variraportööre. parlament tuli kokku ja äh, suutis saavutada vajalikud eesmärgid. väga lühidalt äh, me säästsime sada kakskümmend viis miljonit, äh, nõukogu tänu läbivaatamisele ei tahtnud, et see sada kakskümmend viis miljonit äh, läheks ähm, ümberpaigutamisele ja nüüd on meil olemas määrus, millega me täiendavust oleme suurendanud, parlamendi kohalolekut ning läbipaistvust näiteks äh, parlamendi esindatust ka juhtkomitees, äh, lisaks ka vastutuse teema vähem arenenud piirkondadel on võimus ka väiksemaid projekte rahastada. samuti õnnestus meil äh, ka nõuandekeskuse osas Äh, saavutada suhtumine, mis oleks äh, proaktiivsem. me oleme nüüd õigel teel ja me loodame, et investeerimispank äh, saab teha su-, hea tõlgenduse määrusest selleks, et tagada parem konkurents ja rohkem töökohti Euroopa Liidus, eriti mis puudutab töökohti noortele kõikides piirkondades, mis oleks hästi tasakaalustatud geograafiliselt ja investeeringud äh, Äh, mis vajavad toetust äh, ja võtaks arvesse ka muid aspekte, sellepärast et ka kliimaküsimusi ja eesmärke tugevdasime me siin. aitäh teile kõigile ja ma arvan, et see, sellega läheb kõik edaspidi hästi. Udo Pulman, palun. suur aitäh mõlemale kaaseesistujale. eriliselt tahaksin tänada Jose Manueli oli suurepärane meeskonnatöö, milles me saime osaleda. suur aitäh kõikidele variraportööridele, eriti muidugi tahaksin tänasel päeval öelda, et suur tänu nendele meeskondadele, kes selle töö taga seisavad, fraktsioonidele, kes on taas kord suurepärast tööd teinud. mis on kõige olulisem, mida parlament on EFSi puhul saavutanud. austatud kolleegid, te kõik olete kogenud poliitikud. Te tunnete seda juhtimisloogikat, millal mingi programm on hea. siis, kui raha on ära jagatud. vastava eelarveaasta lõpus, eelarveperioodi lõpus ja selle loogika oleme me nüüd lõhkunud, raha saab otsa, aga me oleme nüüd hoolitsenud selle eest, et sellest rahast kasvavad head tulemused, et selle tulemusel toodetakse häid tulemusi, et me tõepoolest aitame piirkondi ja et me ta-, ühiskonda kaasajastame, et me taristuid äh, kaasajastame, me ei ole raha lihtsalt niisama tuulde loopinud vastavalt vanadele juhtimisloogikatele. aga nüüd me tahame uut kvaliteeti esile kutsuda EFSiga ja see on otsustav aspekt, mida me oleme saavutanud, rohkem läbipaistvust paremat juhtimist ja paremini on nähtav see, kuidas ja mida otsustatakse, miks mingisugused otsused nii langetatakse, nagu neid langetatakse, see kindlasti on EFSile suureks abiks, sest nii on meil kvaliteetset toodet võimalik tagada, mis on Euroopa Liidust pärit, see on meie kõigi ühine edu. Jose Manuel ütles, et see edu on olnud võimalik tänu sellele, et me oleme fraktsiooni piiride üleselt koos töötanud. ja seetõttu võin meie mõlema nimel öelda, et me oleme teinud kõike, mida me oleme pidanud tegema, kõik on läbi töötatud ja läbirääkimismeeskonna üksmeel on väga ebatavaline siinses kojas, aga see oli positiivne näide sellest, kuidas on siiski võimalik koostööd teha. ja ma tahaksin loota, et nende teemadega saame ka edaspidi positiivselt töötada nende ülesannete valguses, mis meid tulevikus ootavad. me peame uusi samme astuma, aga esimene, kõige olulisem samm on juba astutud, aitäh. Thank you. So now we aitäh, niisiis nüüd saame minna hääletuse juurde ja kõigepealt peame tegema proovi. me oleme hääletusprooviks valmis. Can I see, sorry? Okay. Still some colleagues to vote for the test. palun hääletage kõik siin testhääletusel. Yes, we give you the time No, now is a test. It's good also to be in favor of the väga hea on, et me saime selle tehtud ja kõik ka poolt hääletasid testi jooksul. Some machine not working? kas kellegi hääletusmasin ei tööta? Philip, proovi teist. This is working? kas see toimib? okei ah. okay,, we can conclude the test. test äh, on nüüd läbi. ja nüüd äh, nimeline hääletus, lõpphääletus esialgse kokkuleppe osas, hääletus on alanud one colleague to vote, but it's not mandatory. kutsun teid üles hääletama, loomulikult kohustada ei saa kedagi. härra Klentses soovib äh, ka poolt hääle lisada. nüüd on hääletus lõppenud, viiskümmend kaks poolt, neli vastu, üks erapooletu, väga lai enamus, äh, palju õnne, tekst on heaks kiidetud. Congratulations to everybody palju õnne kõigile, raportöörid, variraportöörid, äh, sekretäriaat, Jean, aitäh!